sirgusvõidu puhul ter-, tervitada. no nii, kolleegid, nüüd läheme hääletuse juurde. päevakorra kohaselt äh, proua Moreira raport Rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm, panen hääletusele poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi Taylori raporti juurde lennureisijate õigused siin samuti äh, nimeline hääletus seekord, äh, hääletusele kogu tekst, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. järgmisena Rapkai raport. härra Demagistri äh, immuniteedi osas poolt vastu. nimelist hääletust ei ole palutud, ütleb proua president käte tõstmisega, seega kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. härra Rapkai teine raport, samamoodi parlamendiliikme Luigi Di magistrise puutumatuse kaitsmise osas poolt vastu, erapooletud. kolleeg on palunud saalis sõna, vastu võetud, aga siis teie proovisite sõna, proua president. kas keegi võiks tulla ja aidata mu masin korda seada? mõni tehnik näiteks. Läheme edasi RAPKAI kolmanda raporti juurde, sama teema, paneme hääletusele poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd rap-, ka järgmine raport, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollida soovite? no soovime, kontrollime, <laughs> avatud. neljas RAPKAI raport nüüd jah, hääletus on avatud, suletud, vastu võetud järgmisena Tavaresi raport, annaksin sõna kõigepealt raportöörile, härra Tavares. üks moment siiski, härra Tavares veel. suur tänu, proua president, kallid kolleegid need õigusaktid, mis täna on hääletusel, puudutavad elu ja surma küsimusi maailma kõige haavatavamale inimgrupile, pagulastele ma peaksin olema rahul, aga ma ei ole, sellepärast et selle kompromissini jõudmiseks on läinud kaks aastat. see kaasotsustusmenetlus on, ei ole oma nime väärt. ilma tähtajata esimesel lugemisel on see kaas mitteotsustamismenetlus ja eh, annab vetole, eh, vetoõiguse nõukogule. ka austatud eh, parlamendikolleegid, komisjoni kolleegid, institutsionaal, institutsioonide vahelisest kokkuleppest piisaks, lõpetame ära selle kaasotsusmenetluse variandi ja, ja jõu-, läheme üle tõhusamale seadusloomele suur tänu, ütleb proua president, keegi ei ole esitanud ettepanekut see asi tagasi lükata või muuda, muuta. paneme selle vastavalt seitsmekümne neljandale kodukorra artiklile hääletusele. president ki-, äh, kirjutab sellele alla seda koos, koos nõukogu presidendiga ja seda veel täna pärastlõunal, nii et see lihtsalt allkirjastatakse, järgmisena Moreira raport äh, kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi edasitoimetamise vahendamise ja transiidi kontrollimise kohta mitte ühtegi muudatusettepanekut ei ole esitatud, ei ole tehtud ka ettepanekut asi tagasi lükata, seega on see vastu võetud. nüüd järgmisena